alaealiste kaitseseaduse vastuvõtmise järel. ning äh, sõna on nüüd küsimuse esindajatel, proua Intvelt, kaks minutit, palun um,. Very... ma arvan, et äh, täna arutatav teema on äärmiselt oluline, see puudutab Euroopa väärtusi. me esitasime suulise küsimuse ja oleme koostanud ka äh, ühise resolutsiooni Liidu seaduse kohta, mis väidetavalt on mõeldud alaealiste kaitseks, aga tegelikult teeb see hoopis vastupidist. see seadus äh, võib väga hästi edendada hoopis äh, ignorantsust, äh, tabusid, häbivääristamist, see võib seada noored homoseksuaalid, biseksuaalsed, transseksuaalsed inimesed kiusamise ohvriks nii et selle seaduse eesmärk väidetavalt on noorte kaitse, aga see hoopis tekitab noortele kahju, seepärast olemegi käsitlenud seda küsimust ja äh, volinik Barrot suvel juba saatis samuti kirja äh, kus ta väljendas Euroopa Komisjoni muret selle seaduse pärast ja ütles, et Euroopa Komisjon hoiab sellel äh, pingsalt silma peal ja igasugused siseriiklikud õigusaktid äh, peavad olema vastavuses euroopalike normide ja põhimõtetega. ma arvan, et see on väga õige, Euroopa ei peaks sekkuma mitte üksnes siis, kui rikutakse turureegleid, vaid ka siis, kui rikutakse euroopalikke põhimõtteid. me ei saa unustada, et Euroopa on väärtustel põhinev ühendus, väärtused, mida jagab ka enamik Leedu rahvast. me oleme kõik eurooplased mis puudutab meie resolutsiooni, siis paluksin teil toetada seda, eriti äh, muudatusettepanekut, millega viidatakse äh, olemasolevatele diskrimineerimisvastastele direktiividele, sest see oleks minimaalne, mida võib teha. paluksin teil palume ka toetust sellele, et Põhiõiguste Ametilt küsida juriidilist seisukohta selle äh, seaduse kohta ning kallid kolleegid, ma arvan, et Euroopa Parlamendi liikmetena võime olla uhked, kui selle resolutsiooni homme vastu võtame ja väljendame Euroopa ühiseid väärtusi, aitäh! suur tänu, järgmiseks härra Lunatšek, kaks minutit. suur tänu, nagu mu kolleeg ütles, on tegemist Euroopa väärtustega selle Leedu seaduse puhul. tegemist on Euroopa väärtustega ning tegemist on ka üksikisikute vabadustega, noorte vabadusega olla kas äh, homoseksuaalne või äh, biseksuaalne või äh, valida mõni muu suundumus. nii et neid vabadusi siin piiratakse selles seaduses äh, on juttu informatsioonist, mis võib neile noortele kahjuks tulla. mida see aga tähendab, see tähendab seda, et need noored peavad elama hirmus, nad võivad sattuda depressiooni ohvriks. Te teate ju, et on noori, kes ei pruugi ilmtingimata väga hästi teada milline nende seksuaalne suundumus olema saab. ja nemad satuksid ohvriks sellisel juhul organisa-, üks organisatsioon, ILGA, ka analüüsis olukorda siin tuleb vaadata, mida on ette võetud Leedu parlamendi suhtes. me teame, et president ei tahtnud seda seadust heaks kiita, kuid parlament aga hoopis valis teise tee. ma loodan, et me võtame omapoolse resolutsiooni vastu ning eh, pöördume ka inimõiguste agentuuri poole. see on meie roll. meie ühises Euroopas peab kõik olema selge. ja selge peab olema, et homoseksuaalid ei pea peitu pugema või ennast varjama. seetõttu, et kuskil on vastu võetud sarnane seadus. suur tänu ja härra Tavares, kaks minutit. suur tänu, kallid kolleegid tegemist on seadusega, mis peaks kaitsma lapsi informatsiooni vastu, mis puudutab homoseksuaalsust, kuid kui näiteks kinos Vilniuses juhtub nii, et on film selle teema kohta või mõni romaan ilmub või on mõni teatrietendus, siis neid kunstiteoseid ei saaks levitada kas sellisel juhul tuleks maksta kuni tuhat viissada eurot äh, trahvi? kas me soovime, et näiteks äh, homoseksuaalsed paarid elaksid õnnelikult või mitte? tuleb ütelda, et äh, üks kuupäev äh, üllatas mind tunduvalt selle seaduse vastuvõtmise puhul, see võeti vastu neliteist juuli kaks tuhat üheksa, tegemist on päevaga, mil me tulime esimest korda kokku äh, uue koosseisuga ning tegemist oli ka kahesaja kahekümnenda Basti vabastamise, vallutamise aastapäevaga nii et äh, tegemist on vaba, sümboolse vabaduse päevaga ning me peame kaitsma neid vabadusi. me oleme arutanud seda küsimust ja meil on võimalus näiteks Leedus nüüd ära keelata öö, äh, homoseksuaalide öö, äh, tänavale tulekut me tahame kaitsta vabadust, oma väärtusi, aga nüüd on need väärtused küsimärgi alla seatud, me teame, kuidas see kõik lõppeda võib. me oleme üritanud seega vaadata, millega täpselt tegemist on, kas keelatakse ära homoseksuaalsusest rääkima ka kinos, teatris ja mujal. tegemist oli ju ka Euroopa kultuuripealinnaga ja see omakorda jällegi tähendab teatud vastutust levitada Euroopa kultuuri näiteks ning mitte levitada hirmu. mingil juhul ei tohi Euroopa kultuuripealinnu valedel põhjustel va valida, nii et Põhiõiguste Agentuur peab ka oma arvamuse selles küsimuses andma, see on vähim, mida me saame nõuda. suur tänu ning nüüd härra Cashman, kaks minutit ma pean ütlema, et Keina, mul on äh, hea meel, et äh, parlamendiliikmed äh, võtavad vastu selle seadus, sõna selle seaduse vastu, see rikub inimõiguste artiklit kuus ja diskrimineerimisvastaseid õigusakte. see rikub ka ÜRO lapse õiguste konventsiooni. see julgustab diskrimineerima noori lesbisid ja geisid. keda see siis kaitseb ja mille eest? Briti konservatiivid kaheksakümne kaheksandal aastal võtsid vastu sarnase seaduse ja leiti siis ja leitakse ka praegu, et sellised seadused toovad kaasa vaid tsensorluse ja homofoobia, mis hävitab inimeste elud ja eh, hinged valitsustevälised organisatsioonid, kaasa arvatud rahvusvahelised geid ja lesbide organisatsioonid, Euroopa Nõukogu ja Amnesty International ja teised on selle seaduse hukka mõistnud see mõjutab noori homoseksuaale, õpetajaid, riigiametnikke ja seda võib kasutada takistamaks noorte juurdepääsu mis tahes materjalile, raamatutele, filmidele ja nii edasi, mille on näiteks teosena loonud gei, Plato, Shakespeare, Oscar Wilde, Tennessee Williams, Tšaikovski ja teised, kas me keelame juurdepääsu nende teostele, Elton Johni äh, Äh, muusika, äh, Martina Navratilova mängude vaatamine, see mõjutab noori ja mõjutab nende tegevust ja sõnavabadust. noored ei tohi kasvada isolatsioonis, nad peavad mõistma maailma mitmekesisena ja austama neid, kes on teistsugused. Äh, üksteise armastust ei vähenda inimese sugu tihti äh, ähvardatakse lesbisid ja geisid, leitakse, et nad on oht ühiskonnale, aga see on kõik väärinfo. igasugust tsiviilühiskonda ei hinnata mitte selle järgi, kuidas ta kohtleb oma enamust, vaid selle järgi, kuidas ta kohtleb oma vähemusi. ja ma kutsun üles äh, kogu Euroopat, äh, avaldage survet Leedule, et sellised sammud jääksid minevikku. aitäh nüüd minister nõukogu nimel. suur tänu, härra proua president, daamid ja härrad, ma rõhutan, et sõnavabadus ja mittediskrimineerimine soolise sättumuse baasil on meie ühiskonna, demokraatliku ühiskonna nurgakiviks. Euroopa Liit tugineb teatud põhimõtetel ja väärtustel, mida peavad austama kõik liikmesriigid. ja me ei saa öö, äh, kaitsta neid põhimõtteid kolmandates riikides, kui me neist kinni ei pea Euroopa Liidus. põhiõigused nagu sõnavabadus, õigus olla diskrimineerimata on artiklis kuus, seitse, neliteist Euroopa Inimõiguste konventsioonis. Need on põhimõtted mis on põhiõiguste hartas samuti kirjas, on ühenduse õigusaktid, mis tagavad kaitse nagu direktiiv kaks tuhat nelikümmend kuus keelustab diskrimineerimise usulisel või soolisel eelistuse põhimõttel. eelmisel aastal tegi komisjon ettepaneku seda laiendada teistele valdkondadele, nõukogu arutab hetkel seda ettepanekut ja parlament on andnud oma positiivse hinnangu. me tervitame seda algatust ja loodetavasti võetakse see peatselt ka vastu. see puudutab nüüd Euroopa Liidu õigusakte, kuid liikmesriikide tasandil võivad liikmesriigid vastu võtta seadusi sõnavabaduse valdkonnas tingimusel, et nad austavad täielikult oma kohustusi, mille nad on endale võtnud äh, esmase ja teisese õiguse põhjal. ja ühiskonna ja ühenduse õigusakte. Leedu parlamendi poolt juulis vastu võetud seadus koos muudatusettepanekutega karistusseadustikku ja teistesse koodeksitesse valmistab Rootsil eesistujana tõsist muret. see seadus ei ole jõustunud tuleb tunnistada. meie jaoks seadus, mille eelmärk, eesmärgiks on takistada teatud õiguste nautimist, on, läheb ühenduse õiguse vastu. eesistuja on väga selgelt ennast väljendanud oma kontaktides Leedu valitsusega. mis nüüd puudutab juriidilisi aspekte, millest rääkisid äh, parlamendisaadikud, tuleb rõhutada, et nõukogul ei ole siin ametlikku rolli. seosed lepingute ja liikmesriikide seadusandluse vahel ei ole nõukogu pädevuses, siin peab komisjon otsustama, kas liikmesriik täidab oma lepingulisi kohustusi. küsimus ei ole sugugi mitte ainult õigusaktide ülevõtmisega riiklikku seadusandlusse, tuleb tagada, et priva-, primaarsest Euroopa õigusest peetakse kinni täielikult. Baro, härra Baro teile kindlasti selgitab, et komisjon on, algatab äh, vastavad menetlused, kui ei peeta kinni esmasest või teisesest õigusest. mis puudutab artiklit kolmteist Euroopa Liidu lepingus, nõukogu on väga mures kui äh, tõestatakse diskrimineerimine kellegi vastu seksuaalsetel põhjendustel. Äh, komisjon peab tegema ettepaneku, et nõukogu hakkaks tegelema selle küsimusega või teeks omad ettepanekud. mis puudutab lepingu artiklit seitse sellegi rikkumist äh, võib kaalutleda, kui kolmandik liikmesriikmed teevad sellise algatuse või komisjon teeb sellise algatuse. hetkel see seadus ei ole jõustunud ning ei ole ka tehtud ühtegi ettepanekut. diskrimineerimise küsimus on päevakorras, äh, on e-, eesistujamaa teemade hulgas, me arutame seda kuuendal, seitsmeteistkümnendal novembril võrdsuse tippkohtumisel Stockholmis ja loomulikult me võtame seda küsimust vägagi tõsiselt, tegemist on põhiõiguste austamisega ja inimõiguste austamisega. ja sellega tuleb tegeleda ametlikul tasandil. ma üritasin vastata võimalikult äh, korrektselt juriidilises mõttes, kuid hetkel peame nüüd ära kuulama Euroopa Komisjoni, kes äh, vastab esimesena suur tänu, sõna saab Alvi Põru. proua president, proua minister äh, selgitas väga hästi juriidilisi aspekte selle probleemi juures. Euroopa Komisjon on korduvalt väljendanud oma ranget hukkamõistu igasugustele homofoobia ilmingutele. see nähtus kujutab endast selget inimväärikuse rikkumist komisjon on oma seisukohta korranud ka Euroopa Parlamendi ees kahekümne kolmandal aprillil aastal kaks tuhat seitse täiskogul, mil võeti vastu resolutsioon homofo-, homofoobia kohta Euroopas. ühenduse pädevusvaldkondade hulgas Euroopa Liit ja ka liikmesriigid, kui tegemist on ühenduse õiguse rakendamisega, peavad kinni pidama põhiõigustest. Need on öö, siduvad põhimõtted ühenduse õiguses. Leedu seaduseelnõu alaealiste kaitse kohta ning avaliku teabe kahjuliku mõju kohta langeb ühenduse pädevusvaldkonna alla sest tema sisu puudutab direktiivide ellurakendamist nii audiovisuaalsete teenuste kui elektroonilise kaubanduse kohta. komisjon on teavitanud Leedu ametivõime veel enne seaduseelnõu vastuvõtmist, et selle teatud sätted tekitaksid tõsist muret, kuivõrd on küsitav nende kokkusobivus põhiõigustega ja ühenduse õigusega vaatamata sellele hoiatusele tundub, et neljateistkümnendal juulil vastu võetud seadus ei hajuta neid muresid, mida komisjon juba varem oli väljendanud. see, selles kontekstis võib komisjon väljendada ainult reservatsioone ning tõsiseid reservatsioone selles osas, kas see sobib kokku sõnavabaduse põhimõtetega, mittediskrimineerimise põhimõttega ning laste õigustega, kaasa arvatud laste õigus pääseda ligi vajalikule teabele, mis on vajalik nende arenguks. seega komisjon ei kõhkle võtma iga, igasuguseid kohaseid meetmeid selleks, et tagada ühenduse õiguse austamine, kaasa arvatud põhiõiguste austamine loomulikult. vastavalt komisjoni käsutuses olevale teab, teabele on Leedus loodud töörühm proua Gribauskaite Leedu presidendi algatusel selleks, et esitada täiendavaid muudatusettepanekuid seadusele. Need tulevad esitamisele oktoobri lõpus. komisjon ootab loomulikult ära töörühma tegevuse tulemused ning äh, muudatusette-, ettepanekute sisu, enne kui ta võtab lõpliku seisukoha eh, jõustuva seaduse osas. ja ma saan igati nõustuda siin proua ministriga, proua Malmströmiga. ta ütles tõepoolest, et komisjoni roll on teostada järelevalvet ja, ja ka vajadusel karistada Euroopa Liidu reeglite rikkumise eest selline oleks minupoolne info, selgitades, et meie seisukoht selles küsimuses on äärmiselt selge. aitäh, härra volinik. nüüd edasi fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Landsbergis äh, Rahvapartei nimel kaks minutit suur tänu, seadus, mida kritiseeritakse, ei jõustu veel enne märtsikuud ja seal on vaid üks rida, mis keelab homoseksuaalsuse propageerimise alaealistele. Leedu president tegi algatuse äh, esitamaks selgitavaid muudatusi seadusesse Eh, nii et me püüame sisse murda lahtisest uksest. me peaksime hoopis eh, keskenduma parlamendi eesmärgile selle seaduse vastuvõtmisel. homoseksuaalsuse propageerimine alaliste hulgas, siin on kaks võtmesõna, propageerimine ja alaealised, mitte homoseksuaalsus, nagu mõned tahavad näha propageerimine on sihipärane tegevus, milleks on teatud info edastamine. homoseksuaalsuse propageerimine alaealiste hulgas võib tihti hõlmata enamat kui lihtsalt info, see võib tähendada ka nende julgustamist äh, ja kihutamist homoseksuaalsele prostitutsioonile. kallid kolleegid, vanemad, vanavanemad, palun keskenduge nüüd äh, sellele, missugune on teie südame arvamus. kas te tahaksite, et teie enda lapsed äh, soovi-, oleksid avatud sellele infole, kui keegi seda soovib, siis jah, hästi. mulle tundub, et äh, me eksleme kahe puu vahel. ühelt poolt äh, laste õigus äh, saada vaimselt kuritarvitatud ja teiselt poolt laste õigus olla kaitstud sellise kuritarvituse vastu. ma tahaksin meelde tuletada lapse õiguste konventsiooni ja äh, kustutada resolutsioonist esimesse äh, punkti, mis sinna ei sobi. Eh, suur tänu ja sõna on nüüd härra Moraesil, üks minut. Thank you, president. Uh, Mr Landsbergis has given a deeply unconvincing uh, justification aitäh, härra Landsbergis väga ebaveenvalt õigustas seda seadust, ma olin üllatunud. Uh, Euroopa Nõukogu on väljendanud oma sügavat muret diskrimineerimise keelamine äh, on Euroopas aluspõhimõte, nagu ütles härra Cashman, Ühendkuningriigis oli kaheksakümne kaheksandal aastal selline seadus, see on nüüd ajalugu ja kas see Leedu seadus muutub ajalooks? Euroopa Liit püüneb tugevustel ja ühistel püüdlustel inimõiguste ja põhiõiguste poole. alati on raske, kui üks liikmesriik äh, satub rambivalgusse äh, Euroopa õiguse rikkumise pärast. aga me võime analüüsida neid seadusi ja nagu on nõukogu ja komisjon öelnud, selle seaduse analüüs äh, tekitab sügavat muret ning nagu komisjon ja nõukogu ütlesid, see diskrimineerimisvastane seadus tekitab probleeme Euroopa õiguses jälgime olukorda ja ma pean ütlema, et sotsiaaldemokraadid koos sõsarparteiga Leedus on selle seaduse hukka mõistnud ja loodame, et sellest seadusest saab peagi ajalugu. aitäh, järgmiseks härra Tonskis kaks minutit. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, Leedu seadus alaealiste kaitseks kahjuliku mõju eest äh, üllatas inimõiguste kaitsjaid äh, Leedus ja mujal maailmas kui äärmiselt ebademokraatlik. tuletan meelde, et äh, Valdas Adamskos, Leedu endine president, pani sellele kaks korda veto, aga parlament eiras seda praegune Leedu president proua Kribauskaite samuti kritiseeris seda tugevalt. Leedu ajakirjandus, äh, kommentaatorid, äh, kodanikuvabaduste kaitsjad äh, kritiseerisid seda samuti, rõhutades selle homofoobset sisu ja muid poliitilisi probleeme, mida see tekitab näiteks tsensorlus. sel seadusel ei ole midagi tegemist lastekaitsega, see on suunatud otseselt homoseksuaalsete kodanike vastu kus äh, homoseksuaalsus on seotud füüsilise vägivalla ja muu taolisega ühte ritta. ja seda kahekümne esimese sajandi alguses. mina isiklikult pean seda seadust äärmiselt ebaõnnestunuks, äh, kui pehmelt väljendada. artikli kolmsada kümme muutmine karistusseadustikus ja ka haldusseadustiku vastavat muutmist arutatakse Leedus ja tahetakse sätestada Äh, trahv, äh, ühiskondlik töö või arest äh, homoseksuaalsuse propageerimise eest avalikus ruumis, kui see ei tähenda homofoobia edendamist ja tsensorlust, siis mis seda tähendab? see seadus on häbiväärne, aga veelgi häbiväärsem oleks püüda trivialiseerida seda küsimust ja õigustada seda seadust ja seepärast mina isiklikult tugevalt toetan seda resolutsiooni, aitäh! suur tänu! järgmiseks Romeva Irueda. aitäh, kallid kolleegid, ja tegemist on tõesti äärmiselt olulise hetkega Euroopa ülesehitamisel. mõni aeg tagasi sa-, sarnased debatid poleks üldse asetki leidnud, sellepärast et mitte ükski parlament poleks mitte hetkekski plaaninud taolise seaduse vastuvõtmist. tegemist on Leedu poliitika siseküsimusega küll, kuid ometigi jõuame me seeläbi järelduseni, et kõik see puudutab otseselt Euroopa usaldusväärsust. Euroopa Liit ei saa jääda äh, ükskõikseks, kui ühes liikmesriigis võetakse äh, vastu seadusi, kus krimine-, muudetakse kuritegelikuks äh, midagi niivõrd äh, inimlikku ja üldist, kui et vaba valik kedagi endale partneriks valida homoseksuaalsus, biseksuaalsus, transseksuaalsus on kõige paremad garantiid sellele, et noored saaksid vabalt valida oma sättumust vastavalt omaenda soovidele. nii et meie sooviks on, et tagataks see, et ei muudetaks taolisi nähtusi kuritegelikeks ning arutelu selle üle peab olema normaalne ja mõistetav. suur tänu, härra Simovski! litewska ustawa o suur tänu, daamid ja härrad. Leedu seadus vähe, alaealiste kaitseks lähtub murest, äh, soovist kaitsta alaealisi ohtude eest. kava oli neid kaitsta sellisel viisil, nagu vanemad seda näha tahavad. ma arvan, et kõik siin ruumis on nõus sellega, et need on väga pakilised probleemid seda sorti kavatsusi tuleks austada, mitte kritiseerida, kuid see ei ole peamine. see seadus ei mõjuta Euroopa Liidu õigusakte. siin kojas tõstatatud, siin küsimuses püstitatud küsimused puudutavad äh, siseriiklikku seadust ning Euroopa Liidul pole mingisugust pädevust selles valdkonnas. seepärast me äh, ei ole nõus, et sellest räägitakse Euroopa Liidu tasandil. ideoloogilistel põhjustel üle astuda pädevusjaotusest Euroopa Liidus on meie jaoks lubamatu, seepärast me ei saa toetada ühtegi esitatud resolutsiooni, suur tänu. suur tänu ja üheks minutiks proua Svensson. aitäh, proua president see ei puuduta mitte ideoloogiat, vaid võrdsust, kõikide võrdsust. ma tahaksin tänada komisjoni väga selge seisukoha väljendamise eest. ma olen veendunud, et parlament, komisjon ja nõukogu äh, siin äh, liiguvad edasi üksmeelselt, sest tegemist on põhiõiguste rikkumisega. me räägime ju Euroopa Liidust ning äh, sellest, et tuleb kinni pidada Euroopa Liidus põhiõigustest ning see peab kohalduma kõikidele liikmesriikidele. me peame tõepoolest tegutsema enne, kui liiga hilja on. me peame võitlema selle nimel, et kõiki koheldakse võrdselt. Leedu seaduse eelnõu rikub tervet rida artikleid mis on jõus Euroopa Liidus. ma loodan väga, et parlament äh, üksmeelselt hääletab resolutsiooni poolt. suur tänu ning äh, sõna on nüüd teistel äh, sõnavõtjatel ja palun pidage oma kõneajast täpselt kinni. esmalt sõna Madame Mathieu. jah, suur tänu. ma tahaksin esmalt meelde tuletada seda, kuivõrd oluline on Euroopa Liidu Parlamendi ja kõikide kolleegide jaoks võitlus igat liiki diskrimineerimise vastu ning eelkõige just seksuaalse sättumusel põhineva diskrimineerimise vastu. millest me räägime täna, tegemist on Leedu seaduseelnõuga, see tekitab probleeme ja niivõrd palju probleeme, et äh, president, äh, Leedu president äh, kasutas oma vetoõigust ning lõi töörühma, mis loob äh, muudatusettepanekuid. ma usaldan teda täielikult ning olen veendunud, et ta leiab lahenduse selle probleemi jaoks. tegemist on tõesti väga tõsise probleemiga, sellepärast et diskrimineeritakse ühte seksuaalset sättumust välja on tuldud äh, Euroopa Parlamendis äh, resolutsiooni ettepanekutega ning me oleme jõudnud ka ühisresolutsiooni ettepanekuni ning loodetavasti homme hääletatakse selle poolt ning äh, meil õnnestub seega probleem lahendada. muidugi mõista on väga oluline, et meie laste vaimne tervis oleks kaitstud, kuid tahaksin siiski meelde tuletada, et võitlus igasuguse diskrimineerimise vastu väga oluline, me oleme selle nimel aastaid töötanud, meil on ka põhiõiguste amet ning sellest peab olema ka kasu. ja täna ei tohi me mitte mingil juhul loobuda sellest võitlusest, nii et palun hääletage selle ühise resolutsiooni poolt, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on osalenud läbirääkimistes selle resolutsiooni ümber ning tõepoolest suure heameelega ma näen, et meil on õnnestunud nii kaugele jõuda ja loodetavasti võetakse see ka homme siin kojas ka vastu, aitäh! suur tänu ning eh, proua Blinkevičiute, poolteist minutit. Eh, ačiū pirmininkė. Sveikinu Europos Parlamento initsiatyvą. suur tänu. õnnitlen Euroopa Parlamenti selle algatuse puhul seoses eh, minu riigi seadusega, mis puudutab alaliste kaitset kahjuvabaliku teabe kahjuliku mõju eest on kahetsusväärne, et äh, seda seaduseelnõu ei arutatud piisavalt enne vastuvõtmist ja ei kontrollitud, kui vastavuses see on Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusega. Auväärse eesmärgi äh, nimel on vastu võetud see seadus ja on lõhestatud äh, ühiskond endine Leedu president pani seadusele veto. uus Leedu president lõi spetsiaalse töörühma, mille ülesandeks on äh, saata sügisel parlamenti selle seaduse uus versioon. ma loodan, et Leedul jätkub piisavalt poliitilist tahet äh, see muudetud eelnõu äh, kaasa, vastu võtta. kuus aastat tagasi Leedu sotsiaaldemokraadid võtsid vastu võrdsete võimaluste seaduse, mis keelas igasuguse otsese kaudse diskrimineerimise, äh, sealhulgas äh, seksuaalse sättumise põhjal. ja nõukogu praegu arutab sarnaseid sätteid. Euroopa Parlamendi resolutsioon peaks julgustama Leedu parlamenti heaks kiitma õigusakti, mis äh, tagab kõikide inimeste inimõiguste ja põhiõiguste kaitse ja oleks vastavuses rahvusvahelise õigusega. aitäh! suur tänu! Praboskurt, äh, üks minut. aitäh! volinik, minister, president, nagu peaaegu kõik olen ka mina äh, šokeeritud, et Euroopas on riik, kus on parlament, kes võtab vastuse sellise seaduse. see ei ole suunatud mitte üksnes selle riigi kodanikele, vaid see on häbiväärne kogu Euroopa kontekstis. Öeldakse, et alaealisi tuleb kaitsta sellise teabe eest, aga me peaksime Leedu parlamendile selgeks tegema, et diskrimineerimise keelamine ja võrdväärsus ei ole põhimõtted, millest saab taganeda Euroopas, mitte ühelgi tingimusel ei saa seda teha. ja palun, et volinik vajadusel pöörduks Euroopa kohtusse, tagamaks, et äh, sellest seaduseelnõust ei saa seadust. suur tänu, nüüd edasi vaba mikrofon kõigepealt Miklasi äh, üks minut. aitäh. president, kolleegid, Leedu on võtnud vastu seadusse, mille eesmärk on alaealiste kaitse avaliku teabe kahjuliku mõju eest ja sotsiaal- ja perepoliitika on üldiselt liikmesriikide pädevuses ja seepärast Euroopa algatustega ei saa kritiseerida Leedut. see seadus ei riku rahvusvahelisi inimõiguste standardeid, mina olen neid analüüsinud ja võin seda kinnitada. olen ka veendunud, et see tõesti tugevdab laste kaitset informatsiooni või piltide vastu, mille eest vanemad tahaksid neid kaitsta, seepärast kutsuksin üles järgima subsidiaarsuspõhimõtet, mida leping nõuab. ja e, liikmesriikidel on pädevus sellistes küsimustes nagu perekond. aitäh, järgmiseks palun üks minut. suur tänu proua president, esimest korda Euroopa Parlamendi ajaloos siin auväärses kojas äh, arutatakse Leedu parlamenti äh, tegevuse üle mitte eriti positiivses kontekstis. selle seaduseelnõu autorid on loonud seaduse, mis ei ole sobiv kahekümne esimese sajandi Euroopasse Leedu parlamendi enamus oli eh, aga veendunud, et nende tegevus on õiglane ja objektiivne. ma leian, et siin arutelu ja tugev reaktsioon nõukogult ja komisjonilt on signaal Leedu seadusandjatele, et me ei pea minema eh, tagasi minevikku keskaega, vaid järgima Euroopa liikmesriikide kogemusi ja tänapäevast arengut ja seepärast ongi tarvis taolist resolutsiooni. aitäh! suur tänu. härra Wikström. proua Wikström. suur tänu. kõik äh, inimesed on sündinud võrdsena ja neil on võõrandamatud õigused, seepärast Euroopa Parlament peaks selgelt võtma sõna ja rääkima kõikide liikmesriikide kodanikega. Euroopa Liidu põhiväärtused põhinevad vabadusel, sallivusel, mittediskrimineerimisel ja ma loodan, et uues komisjonis saab olema ka volinik, kes vastutab inimõiguste ja põhiõiguste portfelli eest. me oleme olnud tunnistajaks kahetsusväärselt sellele, et Leedu-sugune riik, kes ise on kogenud äh, okupeerimist ja diktaatorlust, äh, võtab nüüd vastu sellise äärmiselt vastumeelse seaduse, mis äh, sünnib peale tsensorluse ja läheb vastu kaine mõistusega ja üldse üldiste Euroopa põhimõtetega. mõistame selle hukka. armastus on kõige tugevam väärtus. aitäh! järgmiseks odsúdené, lebo žiadalo slobodu svedomia. Sudan aastal 2006 mõisti, mõisteti hukka Slovakkia. Nüüd äh, üritatakse Leedus kaitsta alaealisi ühiskonna seksualiseerimise eest. Mina näen seda ka tänast kohtumist kui põhiõiguste hartaga manipuleerimist. Parlament äh, ignoreerib Rahvusparlamendi tegevuse legitiimsust. Euroopa Parlament soovib ka avaldust eh, inimõiguste amet, põhiõiguste ametilt. minu küsimus on, mida võiks küll iirlased mõelda nüüd enne referendumit? peatse-, eh, ehk seda, et peatselt tuleb aeg, kui neidki siin parlamendis hakatakse kritiseerima nende pereelu kaitsvate seaduste eest, inimelu kaitsvate seaduste eest. ma sooviksin, et Euroopa Parlament kaitseks euroopalikke väärtusi ja õigust mitmekesisusele ning samuti õigu-, vanemate õigusi kasvatada oma lapsi. Eh, suur tänu. proua minister. suur tänu proua president. ma arvan, et äh, olukord on väga selgepiiriline. me teame, mida peavad tegema kolm institutsiooni selleks, et äh, austada inimõigusi, tolerantsust, õiguste võõrandamatust. meil ei ole õigust äh, kellelegi kohut mõista, suginedes tema seksuaalsele sättumusele. liikmes, riigid on kohustatud kinni pidama teatud väärtustest ning õigusaktidest. eesistujamaa tunneb muret selle seaduse võimalike mõjude pärast, me peame seda küsimust arutama, mõtlema selle üle. Leedu president on väga teadlik Euroopa Liidu väärtustest. ta algatas protsessi selleks, et seda seadust muuta vastavaks ühenduse õigustikuga. meil on väga hea meel, et komisjon võttis väga selge seisukoha, äh, mis selles osas, mis juhtub siis, kui seadus jõustub oma esialgsel kujul. suur tänu ja sõna saab härra Paru. ma nõustun täielikult proua ministri järeldustega ma väljendan ka lootust, et äh, proua Kribaskaite loodud töörühm võimaldab ära hoida seaduse jõustumise, mis oleks mitmeski mõttes vastuolus ühenduse õigusega. ma rõhutaksin üht aspekti. me tõepoolest kartsime, et selle seaduse mõningad sätted on vastuolus direktiividega nagu audi-, audiovisuaalsete teenuste direktiiv ja, ja elektronkaubanduse direktiiv, me ei ole seisukohta võtnud äh, pereküsimustes, mis on liikmesriikide pädevuses, kuid äh, siin öeldu näitab, et me peaksime asjaolusid hindama liikmesriigi tasandil, antud juhul Leedus. suur tänu, härra volinik, ma olen saanud äh, viis resolutsiooni ettepanekut, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme